kolm ja neli, kahekümne esimene novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal õiguskomisjon äh, kinnitas Kenti Johansoni, Kent Johansoni saadikumandaadi ja ta võtab oma töö üles kahekümne esimesest oktoobrist kaks tuhat üksteist, kas kellelgi on äh, selle mandaadi kinnitamise vastu mingeid äh, proteste, ei ole, siis sellega on Kent Johansoni mandaat kinnitatud. härra Elio Harara informeeris mind, et ta taandab äh, ennast parlamendisaadiku kohalt vastav